mis on äh, suuline, suuliselt vastatav küsimus komisjonile, mis puudutab kahesuguse kasutusega kaupade eksporti, ekspordikontrolli äh, ning suulise küsimuse on pannud kokku Bernd Lange, temal ongi esimesena sõna. ja, dankeschön, Herr. suur tänu, härra juhataja. proua volinik, ma ei ole mitte ainult äh, suulise küsimuse koostaja, aga ka komisjoni juht, nii et komisjon on tegelikult selle suulise ko küsimuse koostanud ja ma arvan, et õigustatult, sellepärast et kui me vaatame enda ümber, siis me näeme tegelikult, et relvapoliitika Euroopa Liidus on auke täis nagu Šveitsi juust, eriti mis puudutab kahesuguse kasutusega kaupu. me teame seda, et kas, kui me vaatame veokit, siis me peame mõtlema, et kas seda kasutatakse selleks, et äh, rakette vedada või ka mingisuguseid tsiviilkaupu vedada, aga kui me räägime tegelikult täna IKT vahenditest ja äh, ja so-, tarkvarast, siis on see raskem ja äh, siis on üllatav või ei ole üllatav see, kui aktivist Londonis saab e-kirja äh, Äh, olukorrast Bahrainis ning äh, selles äh, meilis on Troja viirus, mis tema nutitelefoni võimaldab pealt kuulata ning et kõik need, kõik see, mida ta oma nutitelefoniga trükib, seda võib lugeda ka kellegi kolmanda poolt sellised äh, seiretarkvara võimalikud äh, võimalused IKT ähm, valdkonnas võimaldavad tegelikult äh, inimõiguslaste järgi nuuskimist igal pool. Need on inimesed tegelikult, kes kaitsevad põhiõig-, põhiõigusi ning sõnavabadust ja seetõttu ma arvan, et on oluline praegu ja siin vaadata neid küsimusi sellepärast et me ei räägi ainult sellest, et äh, aktivistid äh, kolmandatest riikidest, kus näiteks terroristlik režiim äh, on domineeriv või mitte inimõigusi austav režiim on parajasti juhtpositsioonil, aga seirevahendeid saavad kasutada tegelikult ka inimesed Euroopas, sest need ta,, see tarkvara võimaldab inimeste järgi Äh, nuuskida ja seda just kolmandate riikide kodanike poolt. Äh, ei ole ainult Bahrainis äh, Bahrain see ainuke koht, kuhu Euroopa Liidu tarkvara tarnitakse, vaid ka Iraanis, kus Euroopa tehnoloogiate abiga kontrollvõrgustikke üles ehitatakse või Süürias näiteks või ka Liibüa salateenistus kasutab äh, praegu ühe firma tehni-, tehnoloogiat, äh, kes ennast reklaamib äh, hüüdlausega kõige, kõige paremini ja kõige lihtsamini seiratav. isegi see firma ise ütleb et, et viiskümmend protsenti nende turuosast on tegelikult Lähis-Ida riigid praegu. kui me vaatame kaugemale, siis Endi-, Etinoopia, Uganda, Katar äh,, kõik tegelikult see, mis ei ole Euroopa Liidu väärtustega kooskõlas. ja seetõttu on õige samm, et just Vaasenani kokkulepe äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast äh, nuhkvara ning kontrollvõrgustikud on välja arvatud, aga see ei ole samas Euroopa poliitikas ennast manifesteerinud ning Euroopa Liidu süsteem peaks garanteerima, et eh, tarkvara ning eh, IKT vahendeid ei kasutata vääriti ning et see ei satuks nende kätesse, kes omaenda rahva ning inimeste üle eh, nuhivad, nii nagu me sellega nõus ei ole strateegiline ja julgeoleku tehniline mõju on ka sel ju meile sellepärast et see tarkvara on digitaalselt Euroopas ka kasutatav. ja seetõttu äh, proua volinik, kolm küsimust. kuidas kavatseb komisjon laiendada äh, probleemi äh, seiretehnoloogiaga ekspordiga Euroopa Liidust. me teame, et äh, kahesuguse kasutusega kaubad on igal pool lubatud, ei ole mingisugust äh, äh tagu-, takistust täna kahesuguse kasutusega kaupa igale poole tarnida, ka konfliktpiirkondadesse. ja siin edasi küsimus, kontrolli küsimus. ei ole ju ainult äh, järelkontroll see, mis äh, asja selgitab, vaid eelkontrolli saaks teostada, enne kui kaupu teatud riikides tarnitakse. ning äh, lõpuks menetlused peavad olema vähe, väikse bürokraatliku koormusega ning me peame ka äh, Äh, tähelepanu pöörama Euroopa Liidu majandustele. Äh, kolm küsimust, keerukat, aga ma ootan teie vastust. suur tänu, härra Lange, komisjoni nimel on nüüd proua Malmströmil sõna. aitäh äh, Te tõstatasite selle väga keeruka, aga olulise küsimuse. nagu te teate, siis Euroopa Liit on kahesuguste kaupade kõige suurem eksportija ja tootja ja te teate samuti, et ta ähm, üritab kontrollida ekspordikontrolli. see on väga oluline konkurentsi mõttes meie eksportijatele, mis läheb ähm,, tuleb väga palju sisse, see on väga oluline eh, küsimus meie jaoks ja samuti ka rahvusvahelise julgeoleku jaoks. viimase kümne aasta jooksul on seda ekspordikontrolli kontrolli äh, parandatud, see annab me, üritab meile anda väga kindla õigusliku aluse, mis on olnud mudeliks äh, ja näidiseks mitmetele kolmandatele riikidele. kuid äh, maailm on muutumas, me peame olukorda ajakohastama selleks, et oleks võimalik vastata mitmetele väljakutsetele, mida mainis siin härra Lange nii et meil peab olema modernne, kaasajastatud kontrollimeetod äh, ähm, ka järgmiseks kümneks aastaks. ma olen nõus väga paljude murepunktidega, mis siin tõstatati, äh, seiretehnoloogia äh, levitamist, sellega võib ohustada inimõigusi ja me peame selle olulise küsimusega tegelema me oleme valmistanud ette selle aasta oktoobris delegeeritud õigusakti, mida üle võtta Euroopa Liidu õigusesse mitmesuguste, mitme osapoolega otsuste puhul vastavalt Bassenari kokkuleppele seiretehnoloogia osas. see on esimene väga oluline samm. lisaks sellele seiretehnoloogia kontroll on väga oluline element meie ekspordikontrolli eh, poliitika läbivaatamisel, nagu teate, komisjon tuli eelmise aasta aprillis välja oma teatisega, kus me me panime paika eh, mõningad eh, lahendused, mida võtta arvesse inimese turvalisust silmas pidades eh, ja oleme võtnud seal arvesse ka inimõigusi. inimõigus on põhjus, miks kontrollida ja miks eksporti, samuti ka keelduda ekspordist aga väga oluline on ka meie vastuseid konkreetselt paika panna, me peame tuvastama täpselt need teemad, mis ohustavad äh, Need ekspordiartiklid, mis ohustavad inimesi, me peame kontrollima seda, et mõningad nendest ähm, kaupadest on ka täiesti legitiimsed, me ei peaks äh, kaotama silmi seda ohtu, äh, mis tuleb kolmandast äh, riikidest, me peame vaatama ka, et meie konkurentsivõime oleks tagatud, aga samas oleks kindlalt ka kinni peetud inimõigustest. meil on mõjuhinnang selleks, et muuta meie ekspordikontrolli määrust, oleme võtnud võtnud arvesse ka seda, kuidas luua sünergiaid erinevate eh, julgeolekuga seotud kontrollide osas, see on üks instrument, mida kasutada. me võime näiteks piirata seiretehnoloogia eksporti teatud konkreetsete riikide osas sanktsioonide eh, kaudu vastavalt artiklile kakssada viiskümmend, kakssada viisteist, vabandust nagu te teate, siis komisjoni teatises äh, vaadatakse ka seda, milline on meie mõjuhinnang, milline on riskipõhine analüüs, pidades silmas meie tulevikku. paneme konkreetsed võimalused paika, kuidas tõhustada kontrolle ning äh, minimeerida konkurentsimoonutusi. see äh, parandab ka meie või, või võiglaseid võimalusi Euroopa Liidus ja kolmandate riikidega. me saame näiteks ka Open Alliances tehnoloogiat kasutada me saame ka äh, ex-ante kontrolle läbi viia mõningate kõige tundlikumate teemade puhul ja riikide puhul. me üritame siis kontrollida ka kulusid ja samas tagada kõrgetasemelist äh, turvalisust. ma olen nõus parlamendi murepunktidega, et siin on väga palju äh, tehnilisi aspekte nende toodete ja kaupade puhul, mille puhul on vaja konkreetset ekspertteadmisi, seetõttu me oleme kaasanud üle Euroopa Liidu erinevaid eksperte selleks, et vaadata nende tehnoloogiliste teaduste arengute seisu selleks, et meie teadmised oleksid ajakohastatud. me konsulteerime sidusrühmadega, eriti just vabaühendustega ning kogu tööstuse esindajatega nendeks, et nad oleks, saaksid anda oma panuse kogu protsessi ning selles osas tahaksin rõhustada, rõhutada, et äh, erasektor on samuti siin esilinnas äh, selleks, et hinnata turvariske, mis on seotud, seetõttu me peame erasektoriga tõelise partnerluse üles ehitama. Thank you very much, Commissioner. This... suur tänu, proua volinik, nüüd on meil fraktsioonide eest kõnelejad ja esimene on Adam Seinfeld Rahvapartei nimel. E, panie przewodniczący! kontrola handlu międzynarodowym austatud juhataja rahvusvahelise kaubanduse kontroll kaupade puhul, mis, millel võib olla kahesugune kasutus, on tänapäeval väga keeruline. hoolimata igasugustest kontrollidest on tegelikult väga lihtne selliseid kaupu edasi-tagasi liigutada ja tehnoloogia on tegelikult väga äh, universaalne ning lõppkasutajast sõltub, kuidas nad äh, konkreetseid äh, tooteid kasutavad Äh, järgmine probleem on rahvusvahelises kaubanduses see, et VKE-d aina rohkem selles osalevad. ühest küljest on see hea, sellepärast et VKE-d on meie majandussüsteemide alustaladeks äh, ja neid ei tohiks kindlasti äh, bürokraatiaga liiga koormata. daamid ja härrad, rahvusvahelise julgeoleku tagamine ning isikuvabaduste, põhivabaduste tagamine vajab tegelikult väga olulist Äh, ekspordikontrolli kahesuguse kasutuste kaupade puhul, nii et neid kaupu ei kasutataks äh, liikmesriikide, riikide või ükskõik milliste riikide kodanike äh, inimõiguste vastu. oluline on ka silma peal pidada teadus- ja arendustegevusel aga selle väga olulise ülesande valguses ei tohi me kindlasti mitte Euroopa konkurentsile äh, lõuahaaki anda ning me ei tohiks kindlasti koormata oma VKE-sid ja piirata nende ligipääsu turgudele. suur tänu sotsialistide nimel äh, kolleeg Leitfried, palun. suur tänu, härra juhataja, proua volinik mõnikord on poliitika väga äh, kurnav ning äh, kuivõrd nii detailsetest küsimustest räägime, on see veelgi raskem. mina ei ole kindlasti esimene, aga võib-olla üks esimesi, kes kahesuguse kasutuse kaupadega siin kojas äh, tegelema hakkas, tegelikult äh, inimesed enamasti ei teagi, mis kahesuguse kasutusega kaubad endast kujutavad, meedia ei ole selle teemaga tegelenud, sellepärast et see on ebahuvitav ja ebahuvitavad asjad äh, tegelikult äh, tavaliselt aitavad neid inimesi, kes hämarates oludes tahavad tegutseda. aga siis ma mõtlesin, et noh, kahesuguse kasutusega kaubad, need on ju tegelikult relvad no vähemalt on nad sama ohtlikud kui relvad, nii et me peame olema väga valvsad. kui volinik de Gucht veel nende küsimustega tegeleti, tegeles, siis tundus olukord teistsugune, aga täna äh, mulle tundub, kui ma kuulsin teid, äh, proua volinik, et äh, siin valdkonnas on mitmeid probleeme ja nendega tuleb tegeleda. üks esimene oluline on see, et konkurentsivõrdsust ei ole ekspordi osas Euroopas täna jätkan äh, inglise keeles, sellepärast et härra Dartmouth äh, on seal oma lipu taga peidus, äh, ütleb kõneleja, ja meil on riigid, kus on väga ranged ekspordikontrollid ja teised, kus ei ole, näiteks Ühendkuningriik on üks selline riik, kus on väga konkreetsed reeglid ja reeglitest pida-, peetakse kinni. on teisi Euroopa Liidu liikmesriike, kus ei ole see niimoodi ja seetõttu on Ühendkuningriigile ebaaus, kui nad ebaaus olukord ja sellepärast on äh, see olukord väga halb, see tuleb muuta, see tuleb muuta ja meil on vaja Euroopa-üleseid reegleid. me peame ka silmas pidama see, mis tänastes reeglitest puudu on. me oleme lähtunud sellest, et meil on nimekiri ja kõik, mis ei ole mus-, mustas nimekirjas, neid asju võib tarnida. no ma ei tea, kas see on õige äh, lähenemine, võib-olla meil on lihtsalt vaja niisugust äh, ähm, kõikehõlmavat äh, lahenemist. edasi, eks ante, eks post äh, küsimused. loomulikult eelhindamine tähendab, et rohkem on vaja investeerida, aga võib-olla järelhindamine tähendab seda, et inimeludega on juba makstud. nii et kolmas asi on see, et tarkvara Äh, küsimustes äh, nuhkvara osas just äh, on võimalik kahesuguse kasutusega kaupadele rohkem tähelepanu pöörata just inimõiguste osas. ma arvan, et need tarkvarad, mida on Lähi-Idasse tarnitud, need tangid, mida on Lähis-Idas tarnitud, ei ole inimelusid maksma läinud, aga tarkvara on. suur tänu, kolleeg Leichtfried Äh, teil on juba kõneaeg, äh, aga kui te tahate nüüd veelgi sinise kaardi küsimust esitada, siis napp on see küsimus, nii et teil on juba kõneaeg olemas, edasi palun äh, kolleeg Fatiga mind mainiti äh, kõneleja poolt konkreetselt ja väga sõbralikult ja seetõttu vastavalt äh, reeglitele peaks mul olema võimalik sellele vastata kolmekümne sekundi jooksul äh, juhataja ütleb, see on minu otsustada, aga samas kõneleja, kel tahab sunnise kaardi küsimust esitada, aga tal on ka kõneaeg olemas, siis ta ei saa seda sinise kaardi küsimuse, nii et härra Fatiga, palun proua Fatiga. aitäh, ähm, härra juhataja. proua volinik, ähm, kolmandad riigid nagu näiteks USA, Kanada ja Maroko on äh, Venemaale kehtestanud sanktsioonid äh, ja kosmosetehnoloogia nendesse sanktsioonidesse kaasanud. meie oleme otsustanud teisiti Euroopa Liidu kosmoseprogrammid ei ole äh, kaasa arvatud sanktsioonidesse, äh, aga mm, ärilised satelliidid äh, Galileo ja teised la-, saadeti mm, orbiidile kolm korda sel aastal ning kogu see menetluslik külg oli täielik katastroof mõningatel puhkudel äh, ei äh, suutnud äh, neid üldsegi Oriiblidele saata, keda siin süüdistada? kas äh, see näitab, et äh, seadusloojatel äh, on puudulikud ettevalmistus olnud või on siin puudu poliitilisest solidaarsus, solidaarsusest Venemaa agressiooni osas? aitäh, ALDE nimel proua Šake. aitäh, härra juhataja, proua volinik, kallid kolleegid, täna tuletati meile meelde, mis meil mängus on selles poliitilises mängus, mis on käinud juba liiga äh, kaua, meie Euroopa Liidu instituut, äh, institutsioone äh, rünnatakse pahavara kaudu, need erinevad ähm, operaatorid ähm, kasutada, sest mitte tarkvara, vaid riistvara on äh, selles osalenud olnud äh, ning äh, kõik samas äh, on väga populaarne kohelda Venemaad ja Hiinat äh, kui äh, kurikaeltana, tundub, et praegusel hetkel on osa nendest pahategijatest loodud Euroopa Liidus ehk luureagentuurid on öelnud, et tarkvara muutub aina kiiremaks ja kiiremaks kujutage nüüd ette, missilised osapooled sellel turul töötavad, üle kogu maakera on nendes sektorites rikutud inimõigusi ning rikutud äh, isikute andmekaitsega seotud küsimusi. see on ähm, miljardi, miljoneid eurosid, äh, mis võib meie äh, kahjuks tagasi pöörduda bumerangina, me peame ekspordikontrolli eeskirju täitma ning ähm, Ähm, takistama ettevõtetel äh, ähm, sisenema isikute äh, äh, seadmetesse. me peame panema paika õiglased võimalused kõikidele ettevõtetele. proua volinik, kas teil on positiivne või negatiivne nimekiri liikmesriikidest ja nendest tehnoloogiatest ja kas te tegelete ka teatud meetmete väljatöötamisega? ootan ka äh, mõjuhinnangud, äh, mm, teadmaks, millised äh, ohud on äh, meid ohustamas. me ei tohi enam kauem oodata, see on oht. Für die Fraktion der Link-. aitäh. ja nüüd kuue nimel annan sõna promenöörile üheks minutiks, aga tema ei ole jõudnud saali, seega jätkame rohelistega ja annan sõna Proska Kellerile. on veel palju ära teha selles osas, kuidas eh, Euroopa peaks edasi minema kahesuguse kasutusega kaupade osas, mis näevad küll ohutud välja, aga seda saab, neid saab kasutada selleks, et eh, jälitada inimõiguslasi näiteks ja peamine eesmärk on see, et inimõigusi tuleb kaitsta ja inimeste julgeolekut tuleb kaitsta nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides. ja seetõttu ei ole piisav see, et inimes-, et kaup kasutatakse siis, kui nad on juba inimeste kallal kasutatud, nii et meil on vaja eelkontrolle ja mitte järelkontrolle ja nii nagu tehnoloogiad edasi arenevad, peame meie ka edasi arenema oma õigusloomes. ei ole mingisugust mõtet äh, seiretehnoloogiaid äh, välja jätta, sellepärast et just äh, need võivad inimesi kõige rohkem kahjustada. ja seetõttu ma kutsun ette, kuts-, mm, üles äh, komisjoni sellega praegu tegelema, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil vaja vastata küsimusele, kuidas me inimesi kaitseme ja kuidas me inimõigusi kaitseme, aitäh! suur aitäh ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel no tahtma. arvestades meie varasemat sõnavahetust siin, siis ma küsin, et eh, miks sellised eh, poliitikud, kes kutsuvad ennast liberaalideks, on tegelikult ja alati niivõrd illiberaalsed. juhataja ilmselgelt juhindab eh, oma eh, fraktsiooni esimehe eest, härra Verhofstadist, kelle valuutaks, nagu me nagu täna varem nägime, on alati kuritarvitamine, mitte aga debatt, nagu see peaks seda olema. tahaksin kasutada võimalust, et vastata härra Leichtfriedi väga äh, lahkelt esitatud küsimusele ja juhiksin tähelepanu sellele, et äh, austatud kolleeg paremal pool ei ole minu fraktsiooni liige, nagu äh, juhataja tundub, et arvavat, loodetavasti olete järgmisel korral, kui te siin koosolekut juhite, paremini informeeritud isegi kui tegemist on üsna tehnilise väikse sessiooniga, nagu see vastuseks härra Leifritile, Ühendkuningriik rakendab omaenda otsustusvõimet nendes küsimustes, määratlemaks, mida me peaksime eksportima ja mida mitte. aga mina ja teised Ühendkuningriigi inimesed austame täielikult teiste riikide õigust rakendada omaenda kohtumõistmist selle üle, mida peaks eksportima või mitte ja me ei usu, et seda peaks kuidagi edastama, seda kohustust valimata Euroopa Komisjonile. kahesuguse kasutuse olulisus on see, et selleks, et midagi üldse eksportida, mis on kahesuguse kasutuse kaupade nimekirjas, peavad Ühendkuningriigi ettevõtjad, eksportijad saama loa Euroopa Komisjonilt. ja nüüd äh, ausalt öeldes, hoolimata sellest sarmantsest sissejuhatusest härra Langelt, siis see kontseptsioon on valesti üles ehitatud kahetise kasutusega äh, Äh, kaupade süsteem annab üha rohkem pädevust komisjonile, nemad saavad määrata, mida saab eksportida ja mida mitte. Ühendkuningriik on maailma kaubanduse juhi rollis, on olnud selles rollis juba sadu aastaid, kahesuguse kasutusega režiim on lihtsalt täiesti vastuvõetamatu. Um, suur aitäh ja tõesti vabandan meie kolleegi Fatüüga eest, eeldan selle eest, et eeldasin, et ta tegelikult ka on teie fraktsiooni liige. tunnegi enam pole. Commissioner aitäh! Äh, ekspert on selline asi, mida saab kasutada valesti, oluline on äh, äh sellisel juhul, kui äh, surutakse alla inimõigusi ja nii edasi, see on oluline ja tõsine probleem. ka kahesuguse kasutusega äh, ka, ka kaupa kasutatakse tihtipeale aktivistide allasurumiseks, sõltumatut op-, opositsioon surutakse alla. oluline on täna tagada, et need nimekirjad on ajakohased ja tõhusad, see tähendab seda, et tuleb tihedat koostööd teha ka teadustöötajate ja erasektoriga, selline koostöö peab võitlema ka selle kasvava ohuga, mis puudutab tehnoloogiate ülekandmist komisjoni seisukoht eelmisest aprillist ekspordikontrolli poliitika toob välja peamised äh, miinused ja paneb, teeb ettepanekuid tuleviku strateegiliste joonte kohta. ma arvan, et tänase debati tähenduseks on see, et toetatakse ja kiirendatakse seadusandlikku ettepanekut selleks, et äh, ajakohastada olemasolevat kahesuguse kasutuse regulatsiooni. see peab andma liikmesriikidega siinuleid, et äh, oma korraldused paika panna, sest et taustaks on see, et kahesuguse kasutusega kaupu kasutatakse laialdaselt vääriti ja see on väga oluline probleem, Euroopa Liidu usaldusväärtus, mis põhineb äh, õiglusel ja ühtlastel väärtustel. kui äh, kahesuguse kasutusega kaubad jõuavad kogu aeg opressiivsete režiimide kasutusse, siis see seab ohtu meie äh, maine alused ja need on lühikese perspektiivi kasud igal juhul oma turgu laiendada kiiresti tuleks äh, embargo äh, paika panna riikide puhul, äh, kes on Euroopa Liidu sanktsioonide saanud, näiteks Venemaa. sealt võib vastavaid kaupu edastada separatistidele. lõpetuseks minu küsimus komisjonile on, milliseid sammu võetakse selleks, et tagada, et küberturvalisust Äh, peetakse korralikult silmas selle protsessi raames, aitäh. aitäh ja palun tõesti pidage oma kõne eest kinti. proua Moska, poolteist minutit. härra juhataja, proua volinik just täna on äärmiselt õige aeg selleks, et tegeleda kahesuguse kasutuse kaupadega küsimus, sellepärast et Euroopa Liit on peab võtma arvesse ka erinevaid kolmandaid osapooli ja äh, ärilisi huvisid samuti on äh, erinevatel terroristlikel rühmitustel aina parem äh, organiseeritus äh, ning ähm, praegu meie Ehm, teaduse areng ei käi äh, kooskõlas ja käsikäes sellega, mis on, toimub. selle tõttu peab komisjon äh, reguleerima kahesuguse kasutusega kaupade äh, kasutamise, meil on vaja konkreetset eksportkontrolli režiimi ning peame ajakohastama sead-, sätteid, mis praegu kehtivad. tahaksin puudutada paari küsimust, kõigepealt on võtta, vaja võtta arvesse ja eemaldada eri, igasugune uh-, oht, mis tuleneb teatud toodete vääriti kasutamisest, kasutamisest, aga samas on vaja vältida eh, turumoonutusi, mis võiks viia konkurentsivõime kahanemiseni Euroopa eh, ettevõtete juures. samuti ei tohiks olla meie õigusaktid eh, vähe läbipaistvad. eks ante, eks post piirangud on teema, mida tuleb käsitleda, samas peame vähendama neid tõkkeid, mis praegu Euroopa turul olemas on. peame panema paikma väga tõhusad meetmed, meetmeteks, et oleks võimalik kõige tundlikemates teemades õigesti menetlusi läbi viia. tahaksin küsida, kuidas on võimalik maailma tasemel viia ühtsete standardite lähenemisena, sest äh, niimoodi on võimalik Euroopa Liidu tegevust paremini tõhusalt läbi viia, aitäh. suur tänu ja juhataja tänab ka kõlke, tõlke, kes suutsid selle tempoga sammu pidada. härra Pretzel, palun. austatud juhataja, head kolleegid me räägime täna äh, seiretehnikatest äh, ning äh, kahesuguse kasutuse küsimus on väga akuutne mitmetest valdkondadest, aga tavaliselt räägime me ikkagi ühest äh, ainsast kasutusvaldkonnast. igal neljapäeval, äh, kui me siin äh, Strasbourgis kokku saame, räägime me inimõiguste rikkumistest kogu maailmas ning enamikul juhtudest saame me aru, et mingisugust nuhktehnoloogiat või seiretehnoloogiat on kasutatud, mida tavaliselt tarnitakse Euroopa Liidust kui me räägime inimõigustest, siis on meil vaja positiivset nimekirja, eks anta kontrolli eh, nii riikide kui ka eh, toodete jaoks härra Lange, te küsisite õige küsimuse, te ütlesite väga õigesti, et eh, ka Euroopa Liidu kodanikud äh, on sattunud äh, kolmandate riikide salateenistuste küüsi, aga härra Lange, mida te ootate Euroopa Liidust, kes mitte ainult äh, kaupu ei tarni, vaid tegelikult ka broneeringuinfot, äh, pangainfot ja muud infot teistele riikidele välja annab? suur tänu, härra Sebaius, üheks minutiks, palun herr talman fru kommissionär! jag fick svar på flera av de frågor som jag tänkte ställa härra juhataja, proua volinik, sain vastused mõningatele küsimustele, mida tahtsin küsida volinikult, nii et keskendun sellele, mida ei ole käsitletud ja seda, selle tööle, mis toimub reeglite ajakohastamisega. tahan tagada, et luurevahendeid ei ole siia tulevikuks kaasatud, telekommunikatsioonisüsteemid, äh, mõnede riikide puhul see on hea, aga katastroof võib see olla teiste riikide puhul ja sama puudutab teatud äh, konsulteerimisteenuseid. meil peab olema süsteem, mis ei vaata ainult toodet kui sellist, vaid ka vaatab vastuvõtvat riiki, kas tegemist on demokraatiaga, kas nad peavad kinni inimõigustest, kas äh, on oht, et selles riigis tekib mingisugune konflikt ja asjad muutuvad väga kiiresti, nii nagu me näiteks nägime Äh, ja me peame korrigeerima need vead, mis on tehtud, näiteks äh, mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on müünud relvi Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidele. oluline on see, et äh, Euroopa Liit peaks kinni oma põhiväärtustest, inimõigused, demokraatia, isegi siis, kui see mõnikord ei tule tööstusele kasuks. samas aga peaks me kõigepealt siiski kaitsma inimesi, nii et ma arvan, et komisjoni ettepanek, mis liigub selles suunas, see võetakse ka vastu aitäh, proua Begin, kaks minutit. suur aitäh proua Põllinik, kahesuguse kasutusega kaubad on sellised kaubad, mida saab kasutada ka äh, sõjalistel eesmärkidel. näiteks äh, üsna lihtne navigatsioonisüsteem, mida kasutavad piloodid, võib olla selline, millega saab ka pommi õigesse kohta toimetada. seetõttu ei räägita mitte relvadest, vaid kõnelejad katkestatakse. härra juhataja ütleb, ma palun, te peate rääkima aeglasemalt, sest äh, kõik peavad mõistma seda, mis te ütlete ja meil on vaja ka seda, mis te ütlete, tõlkida. nii et palun võtke arvesse ka tõlke, ütleb kõneleja. aitäh, alustan uuesti tegemist ei ole relvadega, aga selliste kaupadega, mis justkui on tsiviilotstarbeks loodud ja seetõttu on küsimus palju keerulisem, sest nad ei käi samasuguste piirangute all. aga samas on võimalik nendega maailmas inimõigusi rikkuda. Euroopa paraku on väga silmakirjalik sel teemal. Euroopa Liidus on inimõiguste konventsioon ühelt poolt, aga teiselt poolt me ekspordime luureseadmeid ja radariseadmeid välja. Need on seadmed, mida on võimalik ka meie endi huvide vastu kasutada ühelt poolt Euroopa Liit räägib väga ilusaid sõnu rahust maailmas, aga teiselt poolt kahe tuhande kolmeteistkümne aastal müüdi keemilisi aineid Süüriale äh, kooskõlas äh, riiklike ametitega ning äh, seetõttu kasutati neid võib-olla ka keemiliste relvade äh, loomiseks, seetõttu on vaja paremini äh, liikmesriikides kahesuguste, kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli parandada. me peame väga tõsiselt mõtlema ka sellele, kuidas erinevate software'ide eksporti kontrollida, vältimaks seda, et Euroopa Liidus loodud ähm, tarkvara äh, oleks kasutatud kusagil mujal kahjulikult Äh, õigus peab äh, ajaga kaasas käima, seetõttu ma paluksin komisjonil äh, nii kiiresti kui võimalik kahesuguste kaupadega seotud seadusandlus läbi vaadata, meil peavad olema väga palju täpsemad eeskirjad vastavalt nõukogu järeldustele, samuti erinevate tarkvarade kontrollimine, on vaja väga tõsiselt kontrollida ka liikmesriikides toimuvat, sellepärast et liikmesriigid väga sageli müüvad tegelikke relvasid kolmandatesse riikidesse. Jarosław Wałęsa für eine Minute und eine halbe. järgmiseks härra Valesa, palun. aitäh, kahjuks äh, kahesuguse kasutusega äh, kaupade vääriti kasutame, eriti just tehnoloogia, tarkvara äh, hakkab rahastama inimõiguste rikkumisi, relvade sisseostmist, nagu me teame, siis üha rohkem suruvad Äh, autoritaarsed valitsused äh, oma opositsionääre alla Euroopa Liidu tehnoloogiaga, mis on just sellest kontrollnimekirjast. see äh, loob võimaluse võimalikud lüngad täita, mis puudutab nende tehnoloogiatega kauplemist. olemasoleva seadusandluse ajakohastamine, selle tõsine rakendamine on väga vajalik. selleks, et nende kaupade korralikku kasutamist tagada, peab Euroopa Liit kontrollima eksporti, transiiti ja kahesuguse kasutusega kaupade edastamist ja see on oluline komponent rahvusvahelises rahus ja turvalisuses. meie enda huvides on äh, turvata Euroopa Liidu tehtud äh, tarkvara ja tehnoloogiat nii, et äh, neid ei kasutataks vääriti ja et Euroopa Liidu digitaalne infrastruktuur ja strateegilised huvid on tegelikult ka tagatud ja turvatud Euroopa Liit on rahvusvaheliselt oluline tegija siin valdkonnas, demokraatia ja inimõiguste valvajana on äärmiselt oluline, arvestades poliitika kujundamist ja legislatiivset rolli, mida ta mängib kaubanduse valdkonnas igal pool liikmesriikides. vastavalt hiljutistele uuringutele rahvusvahelised pingutused kontrollida kahesuguse kasutusega kaupade kaubandust on ajast maas ja neid peab ajakohastama selleks, et modernse maailmaga sammu pidada mul jäi mulje, et mul on kaks äh, minutit kõne, ei, vastavalt äh, minu ees olevale lehele minut kolmkümmend, aitäh, ma arvan, et te ütlesite kõik, mida soovisite. proua Rodriguez Pinheiro Fernandes, palun poolteist minutit Euroopa Liidu peamiseks eesmärgiks on edendada demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid ning inimõigusi üle terve maailma, kuid sellest hoolimata ei tegutseta alati nii, nagu peaks. eriti siis, kui tegemist äh, on valitsustega, kes kasutavad sõjalistel ja repressiivsetel eesmärkidel tehnoloogilisi tooteid või tarkvara, mis on mõeldud tsiviilkasutuseks, kuid paraku kasutatakse seda muuhulgas näiteks massihävitusrelvade levitamiseks tehnoloogiline areng ja seda puudutavad andmed näitavad, kuidas on vaja kohandada Euroopa Liidu õigusakte praegusele olukorrale ning tehta, teha lõpp kuritarvitamisele. tegemist on väga tõsise probleemiga, millel on väga tõsised tagajärjed juba praegu, kuid need võivad siiski veelgi halveneda ja seega ei saa me nõustuda sellega, et tehnoloogia ning tarkvarad, mis on loodud Euroopa Liidus, et neid kasutataks näiteks politseijõudude poolt ning sõjaväejõudude poolt repressiooniks ning inimõiguste rikkumiseks. meil on vaja Euroopa Liidu paindlikku ning kaasaegset seadusandlust, jah, seda tõesti, te ise seda ka ütlesite ning ühtlasi tuleb eemaldada liikmesriikide vahelised erinevused, aga meil on vaja seda kõike juba kohe praegu aprillikuises teatises oli ette nähtud ka selge ajagraafik, kuid nüüd on sellest ajast möödus, möödas juba seitse kuud ning meil on vaja selgeid soove, et kõigest sellest saaks ka konkreetne õigusalane ettepanek, aitäh. aitäh, palun Nicolas Danti, üks minut aitäh, äh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, kahtlemata on äh, kahesuguse kasutusega kaupade eksport äh, võrreldamatu teiste sektorite ekspordiga, meil on vaja tõhusaid meetmeid selleks, et kaitsta kodanikke ja valitsusi. seda on veelgi rohkem vaja kiiresti muutuvas maailmas, mida iseloomustab uute ohtude levik rahvusvahelisel tasandil. seega on meil väga hea meel komisjoni soovi üle vaadata läbi praegune kontrollsüsteem. me loodame ka, et sellele eelneb põhjalik mõjuhinnang meil on vaja tasakaalustatud süsteemi, mis võtab arvesse rahvusvahelist julgeolekut, inimõiguste kaitset ja võrdset konkurentsi tagamist rahvusvahelisel tasandil ja sellepärast soovin, et komisjon toimiks selleks, et ühtlustada norme rahvusvahelisel tasandil. aitäh, nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde kõik kõnelejad saavad ühe minuti, esimene kõneleja on Nicola Caputo. aitäh! tõsisemad kontrollid on vajalikud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi puhul. Euroopa Liit peab tagama oma kodanikele eelkõige julgeoleku, tagades neile nende kaupade puhul kaasaegse kauplemise kaitse Euroopas toodetud kaubad peaksid olema kaitstud negatiivse kasutamise eest või ne, sellise kasutuse eest, mis rikub inimõigusi. Need kaubad ei ole praegu ühegi Euroopa süsteemiga kaitstud, iga riik otsustab ise ekspordikontrolli üle. meil peaks olema vähemalt eh, eelhoiatussüsteem, eriti kõige tundlikumate kahesuguse kasutusega kaupade puhul. meil on vaja läbipaistvat süsteemi ning meil on vaja oma õigusakte Euroopa Liidu tasandil ühtlustada. aitäh, härra Caputo. Ivan Jakovčić, palun. Dame i gospodo, poštovani gospodine predsjedavajući, povjerenice. daamid ja härrad, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, dilemma, mis meie ees on, ei ole tegelikult väga keeruline. kas me toetame suuremat kasumit, mis on täiesti õigustatud soov või kas me toetame Euroopa Liidu väärtusi, inimõigused, õigusriigi põhimõtted ja kõike neid õigusi, mida rikutakse riikides, mis on meie kaubanduspartnerid ja kus kasutatakse kahesuguse kasutusega kaupu. peale selle võivad sellised kaubad olla kasutatud ka meie vastu, Euroopa Liidu kodanike vastu, meie naabrite ja sõprade vastu, sellepärast sellisel taustal arvan, et peaksime keskenduma Euroopa ideedele, me peaksime mõtlema sellele, mis viis meie parlamendi loomiseni, see on minu poolt kõik, aitäh. aitäh. Notis Marias, palun üks minut daamid ja härrad, kahesugusega kasutus, kahesuguse kasutusega kaupade kontroll ja eksport on midagi, mida Euroopa Liit peaks julgustama ja see saaks toimuda rahvusvahelisel areenil läbi ühtsete tavade vastuvõtmise selleks, et nende kaupade eksporti kontrollida. uute liikmete kaasamine sellesse režiimi peab tuginema konkreetsetele kriteeriumitele. selle eesmärgiks ei tohi olla ka teatud riikide väljajätmine. me peame viitama sellele, et praegu on Türgi takistuseks Küprose, Küprose liitumisele selle režiimiga Vassenaari leppele vastavalt. sellepärast peaks Euroopa Liit toetama Küprose Vabariigi kandidatuuri nende kontrollrežiimidega liitumise puhul ning avaldame Türgile survet. aitäh, järgmine kõneleja. Äh, härra Ferreira, palun. aitäh. lugupeetud volinik, see ei ole esimene kord, kui me arutame kahesuguse kasutusega kaupade üle me räägime tarkvarast, mida kasutatakse kommunikatsiooni eesmärkidel, kuid sõjaväe puhul on tsiviiltehnoloogiat mitmel korral ära kasutatud ja me ei saa tugineda ainult olemasolevale seadusandlusele või praegustele õigusakti ettepanekutele. meil on vaja laiemat ja põhjalikumat lähenemist, näiteks ühised uurimisprogrammid, mida rahastataks vastavast programmist. meil on vaja tegeleda ka Iisraeli impordiküsimustega. see hõlmab ka relvi, mida kasutatakse mida kasutati rünnakus Gaza vastu. me peame vaatama ka ühesuguse, kahesuguse kasutusega kaupade mõju ühisprojektidele ja ühisele rahastusele. nüüd annan sõna volinik Malmströmile, palun suur aitäh suur aitäh äh, osalemise eest selles väga keerukas põnevas arutelus me oleme nõus et meil on palju selliseid tooteid mida saab kasutada Äh, väga mõistlikel põhjustel, aga samuti on suuri ohte nendega seotud. vahel äh, võidakse neid kasutada äh, rikkudes inimõigusi, muidugi me peame sellega tegelema, ekspordikontroll ei ole ainus viis, aga me peame siin rohkem tegema. üritasin selgitada, et me oleme üritanud mõningaid asju teha ning nüüd me mm, kuulame väga hoolikult seda, mis on öelda Äh, nii et me saaksime läbi vaadata praeguse seadusandluse. meil on samuti teatis selle kohta, kus on ka mõningaid mõtteid, samuti äh, kuulame väga tähelepanelikult tööstust, liikmesriike, ka teie poolt öeldud, erinevaid vabaühendusi, mis on väga aktiivsed. nõustun teiega täiesti, et mõned aastad tagasi see ei olnud probleemiks, aga nüüd on äh, teadlikkus laiema avalikkuse seas suurenenud, me peame seda ära kasutama, inimesed on teadlikumad, poliitika on edasi liikunud, aga, aga meie peame tagama, et meie kontrollisüsteem oleks päeva äh, kajastatud. oluline on, et me leiaksime õiged lahendused ning me suudaksime äh, leida lahenduse, aga ei takistaks ka Euroopa eksporti. nagu ma ütlesin, me oleme kasutanud äh, Äh, väga palju ekspertide abi, oleme nende mured ära kuulanud ning meie eesmärgiks on äh, saavutada õige tasakaal ettepanekus, äh, milleni loodetavasti jõuame järgmisel aastal ning loodame väga ka Euroopa Liidu Parlamendiga koostööle selles mm, ülesande täitmisel ja kindlasti hea meelega tulen tagasi ka siia parlamendi sellest rääkima. suur aitäh, aitäh selle arutelu eest, mis on nüüdseks siis läbi saanud ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on komisjoni avaldusega eh, komisjoni mõju hindamise eh, suunised